dokumentide kehtivust. me rõhut-, rõhutasime ka seda, et Euroopa on ühiste väärtuste Euroopa, Euroopa on globaalne tegija. meie eesistuja tegi ka suuri pingutusi, et liikuda edasi tulevase finantsraamistiku läbirääkimistes, tähendab kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ja seda nii poliitiliselt kui ka konkreetsete sektorite raames. me samuti töötasime väga paljude õigusaktide kallal, mis puudutasid pangandus- ja kapitaliturge, eesmärgiga tagada ühtse turu tõhus toimimine tulevikus. ja käsitlesime ka ühtset turgu kõigis selle mõõtmetes, kliima, energeetika ja nii edasi ja nii edasi. oleme omalt poolt maha jätnud märgid, mis aitavad ka Soomet ja Horvaatiat nende eesistumise ajal meie eesistumisperioodil tehti oluline panus ka digitaalse ühtse turu konsolideerimisse autoriõiguse direktiivi läbi ja kõikides oma tegevustes õnnestus meil keskenduda sellele, et konsolideerida Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet, mis on samuti üheks prioriteediks Äh, Euroopas, samuti Tööjõuameti loomine. maagaasi äh, direktiivi tehti muudatus, äh, et on nähtud selge ja läbipaistev protsess gaasiühenduste jaoks. samuti on meil pikaajaline ühine visioon kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja võtsime vastu esimesed määrused ka raskesõidukite heitgaaside kohta. Euroopa, mis on turvaline, ehk meie eesistumise teine sammas, leidis samuti olulist arendamist. selleks, et äh, vastata kodanike ootustele, konsolideerisime Euroopa Piirivalveameti ja Rannikuvalve mandaati ja oleme saatnud selge signaali, et Euroopa info- ja luuresüsteemid peaksid äh, üksteist vastastikku täiendama ja kõik see on hea näide sellest, kuidas äh, teha liikmesriikide vahelist koostööd Schengeni tsooni funktsionaalsuse tagamiseks ja Euroopa Liidu eh, sisejulgeoleku tagamiseks. Rumeenia püüdleb endiselt eh, Schengeni piirkonna täieõiguslikuks liikmeks saamise suunas, samuti eh, Euroopa Liidu varjupaiga ja rändepoliitika reform. meil on küll selles vallas palju lahkarvamusi, aga siiski tagasisaatmisdirektiivi osas õnnestus meil edasi liikuda Äh, vähemalt teatud ajutiste kokkulepetega. ja Euroopa rände sideametnike võrgustike loomine on samuti üks edasiminekuid. Äh, küberrünnakutega seoses äh, oleme sätestanud karistused, et reageerida paremini nendele rünnakutele ja ka sanktsioonid inimestele, kes osalevad sellistes küberrünnakutes Euroopa Liidu vastu. Rumeenia samuti osaleb selles ja meie juurde tuleb ka vastav Euroopa Liidu agentuur, kes tegutseb selles vallas. ning Euroopa äh, globaalse tegijana meil on õnnestunud tõhustada Euroopa Liidu tegevust ka meie naabruspiirkonnas ja pidada kinni meie rahvusvaheliselt võetud kohustustest. näiteks oleme edasi liikunud Lääne-Balkani suhete valdkonnas, idapartnerluse valdkonnas ja ka Musta mere piirkonna suhete valdkonnas. laienemine on samuti oluline Euroopa Liidu poliitilise heaolu seisukohast ja turvalisuse seisukohast. meil on õnnestunud saavutada ajaloolist edasiminekut ja luua olulisi võimalusi partnerluse kaudu selles piirkonnas, eriti Makke, Põhja-Makedoonia ja Albaania samuti libauudised on muutunud vaieldamatuks reaalsuseks ja me oleme esitanud ülemkogule raporti, kuidas võidelda libauudistega ja meie eesistumise veel üheks oluliseks tegevuseks oli antisemitismi ja ksenofoobia vastane ja vihakõne vastane võitlus. me loodame, et need pingutused jätkuvad meie trio partnerite eesistumise ajal. väga oluliseks eesmärgiks on ka sooline võrdõiguslikkus, mis äh, kajastub äh, Euroopa institutsioonide ülesehituses. meil on õnnestunud konsolideerida Euroopa projekti ja oma eesistumise kuue kuu jooksul oleme suutnud näidata, et Euroopa meelsusega peavad kaasas käima ka konkreetsed teod. ma isiklikult olen panustanud sellesse, et meie eesistumine kulgeks sujuvalt ja ma olen vägagi veendunud Euroopa ideaalides ja Euroopa projektis ma olen, kuulun sellesse põlvkonda, kelle jaoks püüdlus ja Euroopa integratsioon on olnud oluline eesmärk. me peame saavutama konkreetseid tulemusi. Euroopa edendamise projekt et äh, ei tohiks põhineda kontsentrilistel ringidel või erinevatel kiirustel, vaid me peame konsolideerima Euroopa projekti ja lõpule viima integratsiooni. Schengeni piirkonnas me oleme juba sama hästi kui de facto liige ja me kindlasti jätkame ka Sibiu deklaratsiooni põhimõtete rakendamist ja oleme sügavalt pühendunud demokraatlikele väärtustele ja õigusriigile. on oluline, et ei oleks liikmesriikide vahelisi erinevusi, sest sellised erinevused tähendavad ka erinevaid standardeid Euroopa kodanikele. ülemkogu eesistumisperioodil on Rumeenia kinnitanud, et me oleme täieõiguslik liige ja ma usun jätkuvalt tugevalt, et meie kõigi äh, tulevik on mõeldav vaid tugevamas ja paremini ühendatud Euroopas. ma olen entusiastlikult töötanud selle eesmärgi nimel ja ma olen veendunud, et Rumeenia eesistuja pingutused on loonud olulise aluse selleks, et edendada Euroopa mm, päevakorda ka järgmiste eesistujate ajal ja soovin igati edu Soome eesistujale, suur tänu! ja aitäh ka teie toetuse eest selle kuue kuu jooksul, aitäh teile positiivse koostöö eest, ma usun, et meie esimestumisperiood jääb nii meie enda rahva kui ka Euroopa Liidu inimeste mälestustesse, aitäh! suur tänu, proua Tantsila! järgmisena saab sõna Maros Sefcovic, komisjoni asepresident, suur tänu, volinik, et liitusite meiega täna pärastlõunal. lugupeetud president, lugupeetud peaminister, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, välisteorika. meil on alati rõõm olla siin saalis äh, ja eriti täna, kui rääkisite meie ettekujutusest ühisest Euroopast, selle tulevikust järgmise viie aasta jooksul. õige pea annate oma hääle selle plaani kohta, et me saaksime alustada järgmist ametiaega, õigusloomeperioodi otsustaval ajal, sest et väljakutsed ja võimalused ootavad meid koostöö Euroopa Parlamendiga tugeva mandaadiga, sest et äh, Euroopa Liidu valimistel osales palju eurooplasi. see koostöö on noh, kahtlemata oluline. meie ühine vastutus on Euroopa. selleks, et Euroopa oleks edukas, peame me tegutsema nagu meeskond, mis lähtub kompromissikunstist ning Euroopa ühiste huvide kaitsmisest nii ei tehtud mitte ainult Rumeenia eesistumise ajal, millest täna pärastlõunal räägime otsi kokkuvõttes, vaid äh, nii on lähtutud kogu meie töös viimase viie aasta jooksul. tahaksin teid tänada, Viorika, kõikide nende pingutuste eest, äh, mida Rumeenia tegi, et Euroopat edasi arendada parlament, nõukogu, komisjon peavad tegema koostööd, muidu tulemusi ei tule. me peame võitlema ühiselt Euroopa ühiste huvide eest. see tuleb kõige paremini välja selle asjaolu kaudu, et kolmsada viiskümmend neli ettepanekut, mille on esitanud Euroopa Komisjon, on vastu võetud ja üheksakümmend protsenti ühehäälselt. see ei olnud sugugi mitte ettemääratult ja ettekindel. see nõudis väga tõsist tööd ning ma tahaksin tänada uut parlamenti ja loota, et nemad on sama konstruktiivsed kui eelmine koosseis. Klaus Johannis, peaminister Viorica Tangela ja suurepärane suursaadik Jumilitsa tahaksin teid tänada suurepärase töö eest ning suurte saavutuste eest. olete tõesti investeerinud palju, püüdis võimalikult paljude õigusloomeliste toimikutega ühele poole jõuda enne viimast aprillikuist täiskogu osaistungjärku. suurepärane tulemus üheksakümmend teemat said lõpuni esimese saja päeva jooksul teie ametiajast, see näitab, kui sitked te olite ja kui otsusekindlalt te tegutsesite. iseäranis oluline on äh, autoriõiguste direktiiv, Euroopa piirinik rannikukaitse ja Euroopa gaasidirektiiv, mille lõpuleviimine oli iseäranis raske ning äh, kolleeg Anjete otsustas just seepärast minuga liituda, et tänada teid raske töö eest selle väga tähtsa õigusakti kallal aga tahaksin juhtida tähelepanu ka sotsiaalküsimuste saavutustele, see oli kõige tähtsam prioriteet meie komisjonile, komisjoni ametiaja algusest peale. tänu Rumeenia eesistumisele on meil nüüd kõrgemaid miinimumstandardid töötavatele lapsevanematele ja hooldajatele, me jagame paremini vastutust ning toetame rohkem naiste osalust tööturul oleme muutnud lepingud ning töötingimused läbipaistvamaks, ennustatavamaks kõikide tööliikide jaoks, iseäranis osaline töö ja nõudluse põhinev töö. tegime ka ettepaneku Euroopa Tööameti kohta Rumeenia eesistumisel ajal sai sellest reaalsuse ja mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, mis on tulekul, siis äh, ka selles vallas oli Rumeenia töö suurepärane, sektoriaalettepanekutes jõuti kaugemale ja nii mõneski muus valdkonnas. väga häid ettepanekuid tehti ka äh, väga oluliste teemade kohta, nagu näiteks euroala eelarveinstrument. jätkakem seda otsusekindlat tööd ka järgmise eesistumise ajal. me kõik teame, kui keerulised on eelarve läbirääkimised, kui keerulised need võivad olla aga kõik sõltub poliitilisest tahtest ning me peame langetama otsuse selleks, et meil oleks kindlus ning stabiilsus meie kodanike jaoks tulevikus ning meie ettevõtete jaoks. lugupeetud president, austatud liikmed, hea peaminister, Rumeenia on näidanud, et väljakutsete rohkel muutuste ajastul Euroopas Euroopa Liit tegutseb kahel poolel, idas ja läänes seda oli Sibiri tippkohtumisel väga hästi tunda. see oli oluline hetk kõigi jaoks Euroopa Liidus, Euroopa Liidu jaoks, Rumeenia jaoks, nägime, kui säravad võivad olla Euroopa värvid. Sibiu äh, deklaratsioon näitas, et Euroopa liidrid on valmis üksteist toetama, et ehitada üles ühiselt Euroopa tulevikku ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me loodame, me tahame, et äh, Rumeenia peaks olema Schengeni täieõiguslik liige ning äh, ma kutsun liikmesriike üles meie piirideta Euroopas andma Rumeeniale oma teenitud kohta. ning äh, mis puudutab õigusriigi põhimõtet ning korruptsiooni, need on olulised ja kõiki sellega seotud kohustusi tuleb täita, sest et inimesed on seda väärt. ja minu viimane avaldus, käisin sageli Rumeenias. olen käinud seal varem äh, ja enne seda, kui hakkasid juhtuma suured muutused äh, ja pärast ning olen olnud ise tunnistajaks sellele, kui suured muutused on teie koduriik läbi teinud viimaste aastate jooksul. see oli teie esimene eesistumine ning teie rahvas võib olla selle üle uhke, sellepärast et teie töö oli suurepärane, tänan teid selle eest, püüan seda ka rumeenia keeles öelda, mulțumesc! suur tänu, asepresident Šefčovitš. Äh, ja nüüd siis äh, oleme jõudnud fraktsioonide ja kõnelejate juurde. härra Kovatšev, palun. Uh, suur tänu, lugupeetud äh, president, lugupeetud peaminister, lugupeetud volinik. kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel sooviksin õnnitleda president Johannes, teie peaministrit, teie valitsust, Rumeenia rahvast ja kõiki teisi, kes on muutnud teie eesistumise, esimese eesistumise edukaks. Te olete kandnud vastutust ajal, mis oli Euroopa jaoks väljakutsete rõhke ja kus Ühendkuningriik oli kohe lahkumas, käisid läbirääkimised Euroopa Liidu ja Euroopa projekti tuleviku üle institutsioonid olid samuti uuenemise protsessi olulises järgus e, e-valimised olid tulemas ja te pidite saavutama palju õigusloome vallas ja andma suuniseid tuleviku prioriteetide kohta. Rumeenia eesistumise ajal Euroopa Liit saavutas nii mõndagi mitmes tähtsas valdkonnas, nagu digitaalne ühtne turg, gaasidirektiiv, pangandusliit, volinik juba mainis mõningaid olulisi teemasid. ühiselt saavutasime ka äh, kohustuste vastuvõtmise Euroopa laienemise teemal Lääne-Balkani riikide võrra ning äh, ma tahaksin kutsuda üles seda tähtsat teemat äh, hoidma Euroopa Liidu päevakorras pärast äh, Sofia tippkohtumist saime me Euroopa tippka-, teekaardi paika selle piirkonna jaoks ja Austria ja Rumeenia eesistujal õnnestus hoogu käimas hoida, vaadakem reaalsusele silma, kui laienemine, laienemise hoog raugeb, siis äh, reformid võivad peatuda selles piirkonnas ja kolmandad riigid võivad saavutada suurema mõjuvõimu nendes riikides. see ei oleks Euroopa Liidu huvides, kui pehmelt öelda. Rumeenia alustas sõnadega ühtekuuluvus on ühine Euroopa väärtus. jah, tõesti, ühtekuuluvam Euroopa on tugevam Euroopa väga paljud äh, tähtsad toimikud äh, viidi lõpule teie eesistumise ajal, iseäranis juhiksin tähelepanu Euroopa piiri- ning rannikuvalve määrust. meie piirikontrolli võimekuse suurendamine on olnud tähtis prioriteet Rahvapartei fraktsioonile juba kaua. kõige olulisem vabadus meie kodanike jaoks on vaba liikumise võimalus kogu Euroopa Liidus, aga seda vabadust saame me tagada ainult siis, kui meil on turvalised välisturud, mida jälgitakse kogu aeg ja minu kodu Bulgaaria äh, oli suurepäraseks näiteks, kuidas asju tuleb teha. oleme taganud kõrgetasemelise välispiiri kaitse solidaarsuse tulemusena Euroopa Liidus. selle eesmärgiks on julgeolek kogu Euroopas. rahvapartei toetab tugevamat Euroopa piiri ning rannikuvalvet, millel on rohkem ressursse ning suurem võimekus ning äh, selline rannikuvalve peab olema kogu aeg äh, valmis sekkuma, kui on suurema võimekuse jaoks vaja. meil peab olema kümme tuhat uut piirivalveametnikke, et aidata liikmesriikide ametnike vajaduse tekkides. üks teine olulisi teemasid oli mitmeaastane finantsraamistik järgmise ameti jaoks Euroopa rahvapartei soovib ambitsioonikat Euroopat ning selleks, et seda rahastada, on vaja vahendeid. me ei saa eeldada, et Euroopa täidaks kõiki meie ootusi, et me täidaks ise kodanike ootusi, kui me ei anna kodanikele eh, vahendeid selleks, et kohaneda muutuva maailmaga. me oleksime tahtnud, et enne valimisi läbirääkimistega ühele poole jõutakse, kuid sellegipoolest täname Rumeenia eesistujat eh, heade saavutuste eest eh, aasta esimeses pooles me ei pea vähendama Euroopa, me ei tohi vähendada Euroopa Liidu eelarvevahendeid ühtekuuluvuspoliitikale. Euroopa struktuuri- ning investeerimisfondid aitavad meil taristut parandada ning sotsiaalmajanduslikke lünki äh, täita liikmesriikide vahel. Need vahendid aitavad võidelda vaesuse vastu äh, Rumeenias ja ka, ka Euroopa Liidus me oleme tänulikud Rumeenia eesistujale paremate tulemuste eest idapartnerlusaruteludes ning tahame tänada teid Schengeni laienemisläbirääkimiste saavutatu eest. kahjuks nõukogu ei ole veel endiselt valmis Rumeeniale, Bulgaariale lubama juurdepääsu Schengeni alale. läbirääkimised Euroopa prokuröri äh, osas selles küsimuses ütleme, et Rahvapartei toetab Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kaitset ning äh, korruptsioonivastast võitlust, pettusevastast võitlust, aga Euroopa Liit ei ole ainult äh, rahadega, rahale tuginev liit, väärtused on ka olulised, demokraatia, õigusriigi põhimõte, põhiõiguste austamine on meie alustaladeks ja need on meie Rahvapartei liikmetele tähtsad. eesistuja roll ei ole aga mitte ainult tagada ainult Euroopa Liidu igapäevatöö, vaid panna paika ka strateegilised prioriteedid tulevikuks Sibiu tippkohtumine, mille korraldas president Johannes, oli suurepäraseks näiteks, kuidas seda tuleb teha. Euroopa liidrid kirjutasid alla Sibiu deklaratsioonile ja meie tulevikuperspektiiviks on ühtsem, tugevam äh, Euroopa üle. üle viiekümne protsendi Euroopa kodanikest osalesid valimistel ja nüüd peab siis Soome jätkama seda tööd tegema koostööd meiega, tegema koostööd Euroopa Komisjoni presidendiga, kes loodetavasti täna ametisse valitatakse. seda tuleb teha selleks, et proua von der Leyeni tutvustatud ambitsioonikas programm ka praktikas ilmavalgust näeks. suur tänu ja suur ja soovin samas ka edu Soome eesistu-, eesistumisele. suur tänu ja kolleeg Garcia Perez, palun. aitäh president, lugupeetud peaminister Rumeenia oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja väga tähtsal ajal, mitte ainult seetõttu, et äh, pidi sii-, praegu peame rinda pistma mitmete väljakutsetega alates Brexitist, vaid äh, oli ka teisi ülesandeid äh, lühikese aja jooksul, kuna sel ajal toimusid Euroopa valimised. soovin õnnitleda Rumeenia valitsust tehtud töö eest. Rumeenia valitsus on sillutanud teed mitme kokkuleppe sõlmimisele. Teie valitsus on teinud ära väga suure töö ka seoses Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust nii, et see tooks kaasa kõige vähem kahju Euroopa Liidu kodanikele ja Ühendkuningriigi kodanikele Need olid ka teie eesistumise prioriteedid, eh, tulla vastu eh, kodanike vajadustele. Te võtsite arvete, arvesse solidaarsust, solidaarsust nii kodanike vahel kui ka eh, piirkondade vahel. me teame, et Euroopas on mitmeid piirkondi, mida vaevab inimeste väljavool sealt piirkonnast, kuna noored lahkuvad. ja seetõttu ongi Euroopa piirkondade lähenemine äh, väga tähtis. Euroopa Liit peab võimaldama uue tehnoloogia sellise kasutuselevõtu, mis looks võimalusi kõikidele piirkondadele. nelja kuuga õnnestus Rumeenia eesistumisel jõuda lõpule kaheksakümne seadusandliku ettepaneku ja veel kümne ettepanekuga juhiksin tähelepanu näiteks ettevalmistavale tööle, mida tegite seoses mitmeaastase finantsraamistikuga järgmiseks seitsmeks aastaks see puudutab Euroopa Liidu eelarvet, loodetavasti jõuame selle tööga ka peatselt äh, lõpule. see on väga tähtis, kuna vaid siis, kui meil on kindel ja tugev eelarve, saame me äh, tegutseda tulenevalt äh, kodanike vajadustest. Rumeenia eesistujal on õnnestunud ka tugevdada sotsiaalsete õiguste sammast, tugevdada töötajate õigusi äh,, töötada direktiivi kallal, mis puudutab äh, töötajate võrdseid õigusi ning Euroopa Tööjõuameti loomise kallal olete samuti teinud väga head tööd, need on meile väga südamelähedased küsimused. lisaks võeti vastu direktiiv, tänu millele on lihtsam ühitada töö ja eraelu see on samuti väga tähtis ja esimest korda räägitakse siin äh, ka tasustatud isapuhkusest. Rumeenia eesistumise ajal on edendatud töötajate õigusi, võrdõiguslikkust. see on väga tähtis, kuna me teame, et on neid, kes soovivad Euroopat lõhestada ja õhutavad eh, vih-, vihkamist ning viha. austatud peaminister Viorica eh, Danchila annate eesistumise üle järgmisele eesistujariigile Soomele, kes kindlasti jätkab seda head tööd, mida olete viimastel kuudel teinud ning äh, jätkab õiglasema ja võrdsema Euroopa ülesehitamist, kuna just seda kodanikud soovivad. Renew Europe äh, fraktsiooni nimel saab sõna härra Tudoraake. aitäh, president austatud peaminister Dantšile, asepresident Šefkovitš, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on nii tehniliselt kui poliitiliselt olnud edukas, lõpule jõuti üheksakümne failiga. ma soovin tänada teid tehtud töö eest, neid sõnu kuuleb siin väga harva. kahjuks poliitilisest vaatenurgast ei saa nii häid sõnu öelda teie eesistumise kohta, kuna äh, Rumeenia on, Rumeenial on olnud valitsusega probleeme eesistumise ajal, oleme kuulnud väga palju Euroopa vastast populistlikku retoorikat ka siinsamas parlamendis Rumeenia kodanikud aga näitasid äh, õnneks valimistel, mida nad arvavad sellisest suhtumisest ja sellisest äh, lähenemisest. Rumeenia kodanikud äh, soovi-, hääletasid selle poolt, et näha rohkem Euroopa väärtusi Rumeenias ning nad kasutasid seda võimalust. nõukogus on praegu mitmeid väga tähtsaid ettepanekuid, millega ei ole liigutud edasi, mainiksin neist mõnda esiteks tuleb edasi liikuda mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga. me ei saa nõustuda sellega, et see hilja, liiga hilja vastu võetakse, nagu eelmise mitmeaastase finantsraamistikuga juhtus, see mõjutab nii meie tööd kui meie partnerite tööd, see mõjutab äh, põllumajanduspoliitikat, põllum- ja ühtekuuluvusfondi ja meil on vaja näha rohkem Euroopat ka hariduses see tähendab, et Euroopa tasandil on vaja miinimumstandardeid ja piisavat rahastamist ka selles vallas edasi. võimalikult kiiresti tuleb tööle saada Euroopa prokuratuur ja Euroopa prokurör, see on väga tähtis Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks ja ma loodan, et võimalikult kiiresti Euroopa Nõukogus, Euroopa Liidu Nõukogusse ka selle küsimusega edasi minnakse. kolmandaks, me peame edasi minema rändeküsimuste ja piirikontrolli küsimustega Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu peavad äh, liikuma edasi sellise äh, rändekavaga, mis, milles ei jäeta kõrvale ühtki liikmesriiki ning peame tagama, et piisav kontroll toimiks ka välispiiridel. aitäh, härra Philippe Lambert Roheliste nimel! tere tulemast, lugupeetud äh, peaminister, alati on tore, kui kõrge valitsuse esindaja on siin meie saalis. see on oluline, sellepärast et äh, ma ei tahaks äh, väita, et nõukogu ei ole legitiimne, meil kõigil on legitiimsus, kõikidel valitsusjuhtidel on, aga teil on iseäranis eriline väärtus, sellepärast et teil on täna eesistuja kohustused, tegemist on suure organisatoorse tööga, suure administratiivse tööga ja müts maha. Rumeenia tuli selle ülesandega toime. tegemist oli esimese eesistumisega ja valimisaastatel on surve eriti suur. Äh, teemade arv oli suur, õigusloomeliste ettepanekute arv suur, millega tuli tegeleda. Äh, minu õnnitlussõnad teile selle puhul. aga see teema, mis ei kuulunud nende üheksakümne teema hulka, milles, millega ühele poole jõuti teie eesistumise aja jooksul ja mis oli samas väga oluline. igal koosolekul äh, nõukogu räägib varjupaiga äh, toimikust kui kõige olulisemast rände ja varjupaiga toimikust ja selle peaks olema kõige tähtsam prioriteet, mingisuguseid viivitusi ei tohiks olla, aga nüüd neli aastat, neli aastat on nõukogu seda kinnitanud, ülemkogu on seda kinnitanud kogu aeg, valitsusjuhid, äh, riigipead ütlevad kogu aeg ränne, ränne, ränne, piirid, piirid, piirid ja nii edasi ja nii edasi. ja me ootame ikka, ootame siiani veel ülemkogu seisukohta äh, varjupaiga paketi küsimuses. meie parlament on suure häälteenamusega, suure häälteenamusega, viis fraktsiooni toetasid seda oma ettepaneku juba kaks aastat tagasi. mida olete teinud selleks, et asjadega edasi jõutakse? väga tore oleks olnud äh, sellele arengule hoogu sisse saada, aga ei, te lihtsalt äh, nentisite, et olete äh, olukorras, kus äh, tuleb otsustada ühehäälsusega, ühehäälsus tähendab seda, et üks liikmesriik võib kõike, kõigile kaikad kodarasse äh, loopida ja nii juhtuski ju. Teie sellesama teema puhul ütlete, et on väga oluline teema, aga samas mitte midagi te ei teinud ja teie, nagu kõik teised liikmesriigidki, ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel. kõik on ühesugused ja siis reputatsiooni küsimus. kui riik juhib Euroopa Liitu eesistujana, siis on väga oluline, et see riik ise esindaks, äh, oleks äh, seda, seda kultuuri ja valitsus peab olema teistele eeskujuks. Rumeenia, nii nagu Ungari, nii nagu Poola, kuuluvad äh, Euroopa Liitu. aga teie valitsus, praegune valitsus tõuseb esile, mõistes hukka brutaalselt vägivalda kasutades rahumeelsed äh, meeleavaldused, sellest on aasta, aga siiski teie riik, teie valitsus tegi seda. Teie riik, teie valitsus paistavad olevat äh, õiguse kontrolli äh, kinnitanud endale kinnismõtteks, kasutades ükskõik milliseid vahendeid ja korruptsiooniküsimus ka Teie praegused valitsuserakonnad ei ole teistele eeskujuks ja äh, Veneetsia komisjon ja ka Euroopa Nõukogu äh, korruptsioonivastane äh, komisjon on sellega tegelenud, te olete takistanud Euroopa prokuröri ametisse nimetamist ja me ootame endiselt võimalust viia läbi kuulamusi temaga ja teie valitsus ei ole käitunud nii, et see teeks äh, Euroopale au, äh, et see teeks Rumeeniale au, Rumeenia on rohkem ära teeninud. aitäh. demokraatia praegu. ja kolleeg B. palun lugupeetud peaminister, lugupeetud president, kallid kolleegid, Rumeenia eesistumise ajal käisin mitu korda Bukarestis, käisin äh, esimeste konverentsiga, äh, ministrite nõukoguga ja, äh, ja nii edasi, aga aprillis käisin ka rääkimas Euroopa tulevikust ja iga kord Äh, räägib temale suurtest äh, Euroopa väljakutsetest, äh, millega Euroopa ning meie tsivilisatsioon peavad rinda pistma, näiteks meie identiteedi ja piiride küsimus, majanduse ümberkolimine, andmekaitse, tehisintelli-, intelligents ja taasindustrialiseerimine, meie põllumajandussüsteem ja nii edasi, aga mitte üheski selles teemas ei ole Euroopa Liit tõestanud ennast tõhusa ning teadlikuna. otse vastupidi, alles hiljuti toetati vabakaubandust Ameerika Ladina-Ameerika riikidega ja Vietnamiga, aga mis hävitab meie majanduse. ja ma ei taha siin hakata loopima kivisid Rumeenia valitsuse kapsaaeda tegelikult Euroopa Komisjon on kasutanud ära õigusriigi põhimõtet selleks, et anda relvad kätte tehnoloog-, tehnokraatidele ja tegelikult Euroopa Komisjon Brüsselis õigusloomeliste ettepanekutega ka, ka kaalub oma kahmab võimu endale nõukogu muutub, aga ka, ka bürokomisjoni bürokraadid ja bürokraatide ambitsioonid jäävad alles. härra Timmermans kindlasti äh, äh, jätkab oma tegevust riikides, nende riikide vastu äh,, äh, Rumeenia äh,, Ungari, Poola vastu, võib-olla homme Salvini vastu, et rünnata neid riike, rahvast, kes on teda valinud ja kellel on tema ja valitsusi, kellel on demokraatlik legitiimsus. Ida-Euroopa on täiesti unustatud, jagades tähtsaid ametikohti. Merkeli Saksamaa on üleesindatud tähtsate ametite puhul, nagu ikka, ja need, kes ootasid idapoolset laienemist, saavad aru, et äh, liberalistlik ähm, idealism ei ole midagi, mida peaks toetama. ja Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, neil on vaja veel julgeid riigipäid, riigijuhte, kes ei ole valmis äh, komisjoni dirigendi kepile alluma. ja varjupaigaõigus on muutunud ettekäändeks ebaseaduslikule sisserändale ja äh, õnneks jäi nõukogus reform praegu peatuma tänu Bulga-, tänu äh, Ungarile ja Poolale. ja me ei ole saanud vähemalt selle eest tuleb tänada, et ei ole äh, asju hullemaks muudetud. ja makrolistlikud liberaalid ja sotsialistid on valmis proua von der Leyeni komisjoni eesotsa panema, mis tähendab seda, et kogu see protsess äh, kiireneb veelgi, tuleb rohkem föderalismi, rohkem sisserännet ja vähem majanduslikku kaitset äh, ja Euroopa rahvas äh, ja rahvakaitsjad peavad olema rohkem valvel kui kunagi varem, et see masinavärk rahvast üle ei sõidaks gospodine predsjednie prvo rumunjsko predsjedanje vijeem dolo je u izazovnom trenutku. euroopa liidu nõukogu rumeenia esimene eesistumine tuli hetkel kui me valmistusime ühendkuningriigi lahkumiseks ja euroopa parlamendi valimisteks nendes äh, selles kaootilises olukorras äh, Rumeenia näitas, et ta suudab olukorraga toime tulla, kuna tema strateegia oli selge. Äh, teie eesistumist mäletatakse paljude oluliste algatuste äh, eest, gaasidirektiiv, digitaalse Euroopa ettepanek, kosmoseprogramm, CO kahe heitmed raskesõidukitele, samuti Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ameti algatus Äh, rohkem saaks ära teha rände- ja varjupaigapoliitika valdkonnas. Rumeenia eesistuja on näide selleks, sellest, et äh, isegi uutel Euroopa Liidu liikmesriikidel võib olla konstruktiivne roll. Äh, kahjuks mm, need, kes tahtsid näha Rumeenia eesistumist võimalusena Äh, taastamaks usaldust ida ja lääne vahel, äh, ei märganud seda. Euroopa Liidu juhtide valimisel marginaliseeriti Kesk- ja Ida-Euroopa riigid veelgi rohkem kui varem ja meie soov on järele jõuda arenenud läänemaailmaga äh, ja samas säilitada oma traditsioonid. Euroopa Liidu juhtide valimine on jällegi osadest Euroopa Liidu liikmesriikidest teinud teisejärgulised riigid. Rumeenia aga näitas, et selles uues Euroopas on piisavalt ambitsiooni ja tahet panustada Euroopa Liidu eh, arengusse, selle poliitikatesse. Kesk- ja Ida-Euroopa demokraatiat suhtes üles näidatud eh, usaldamatus kasvab tegelikult järjest. vanemad liikmed liikmed tahavad eh, domineerida, mil iganes tehakse strateegilisi otsuseid. meil on endiselt nende käest eh, palju õppida, aga õppida kui partneritelt, mitte kui peremeestelt. ja me nõuame, et meie identiteeti ja kultuuri ja ajalugu austataks. me tahaksime näha Euroopat, mis väärib oma motot eh, ühinenud mitmekesisuses ja me peaksime lõpetama tsentraliseerimise. see tooks kaasa vaid sallimatuse ja poliitilised konfliktid, mis oleks katastroofiline Euroopa Liidu jaoks. aitäh. järgmiseks Dimitrios Papadimoulis QNGL-i nimel. aitäh. proua Tantšila, me räägime Rumeenia eesistumise aja äh, saavutustest. Äh, paar tundi pärast seda, enne seda, kui Euroopa Parlament hääletab äh, järgmise Euroopa Komisjoni kandidaadi poolt. Teie eesistumine toimus raskel ja keerulisel ajal, Euroopa Parlamendi valimised, Brexit ähm, ja palju muud ja ka väga palju sotsiaalmajanduslikke probleeme, mis Euroopas on aga teil õnnestus äh, saavutada väga paljut, äh, vastu võtta paljud õigusaktid sealhulgas, aga need suured teemad, mis on olulised Euroopa Liidu ja parlamendi ja Euroopa kodanike jaoks, äh, nende puhul ei ole endiselt olnud erilist edasiminekut. ja kodanikel on soov näha tugevamat eelarvet, eelarvet, mis tugevdab ühtekuuluvust ja vähendab ebavõrdsust. samuti ei ole toimunud edasiminekut sotsiaalse samba raames. see on vaid nii-öelda etikett, aga praktikas väga palju ei ole toimunud. ja lõpuks äh, äh, ometi võiks midagi teha ka Euroopa miinimumpalga teemal. Äh, Undu-, Ursula von der Leyen mainis seda, ma, aga ma kuulsin seda juba viis aastat tagasi ka Junckerilt ja midagi ei ole vahepeal toimunud. muidugi on olnud ka positiivseid samme näiteks äh, sanktsioonide äh, äh, kehtestamine nende suhtes, kes lähevad vastuollu avaliku õigusega, riigid, kes on agressorid. ja me peame toetama Euroopa väärtusi iga kord, kui mõni agressor neid ohustab. samuti leian, et on positiivne see, mis toimub äh, Kagu-Euroopas, äh, väga positiivne on kokkulepe Põhja-Makedoonia ja Kreeka vahel ja ka uus valitsus äh, toetab seda kokkulepet. ja kokkuvõttes mitte ainult oma fraktsiooni nimel,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 räägime Euroopa riigist ja sealt tuleb austada ka loomade õigusi, mida Rumeenias kahjuks siiski ei tehta. järgmine kõneleja, härra Piu äh, me oleme Brexiti parteist ja ilmselt meie kõned on kõige ebapopulaarsemad siin kojas, aga rohelised on seadnud üsna kõrge lati, äh, öeldes äh, teile, proua peaminister, kuidas te peaksite juhtima oma riiki. aga Äh, rääkides Rumeenia eesistumisajast, tahaksin äh, tunnustada Simona Haleket äh, suurepärase saavutuse eest Wimbledonis laupäeval. see oli tõesti korralik etendus, kus oli näha täpsust, jõudu ja nii edasi ja tema inspireerib miljoneid noori tüdrukuid nii kodus kui ka üle maailma tegelema spordiga Äh, ja see on ka hea näide identiteedist ja riiklusest. Äh, just nimelt riiklusest, äh, ma ei öelnud siin natsionalismist. Rumeenia lipp lehvis uhkelt Bukarestis nädala lõpul, aga ma ei kuulnud seal, et seal oleks mängitud Euroopa Liidu hümni Ähm, sport võib inimesi tugevalt ühendada, aga vastupidiselt, ähm, mis iganes on Euroopa projekti eesmärk, see lõhestab rohkem kui ühendab. aga Rumeenia eesistumise lõpetamiseks ja tulles tagasi nelja samba juurde, mida te mainisite. Ähm, te rääkisite majanduslikust äh, ühtekuuluvusest, äh, kasvust ja tööhõivest. majanduskasv on Euroopa Liidus viimase kolme aasta kõige madalam, noorte tööpuudus on kuusteist protsenti, Rumeenias kakskümmend, Prantsusmaal kolmkümmend, Itaalias ja Hispaanias nelikümmend, Kreekas. terved põlvkonnad noori inimesi äh, on tööta ja nende ideaalid lähevad raisku ja teiseks Euroopa Liidu kaitsesuutlikkuse arendamine. Euroopa Liit soovib nüüd oma armeed, samas kui NATO-s ei maksta oma öö, äh, osa. see aga õõnestab äh, vaid Euroopa julgeolekut. Need, äh, kes jäävad siia pärast seda, kui Ühendkuningriik peagi lahkub, ähm, siis loodetavasti tuleb triumf ja teil otsed täituvad ja äh, tähistagem Simone Haleki edu äh, ja ma arvan, et tulevikus äh, võiks olla rohkem selliseid asju, mis kahjustavad vähem meie majandust ja Euroopat. nüüd siis asepresident härra Šefčovič. aitäh tahaksin tänada ka lugupeetud äh, parlamendiliikmeid selle eest, et te olete välja toonud need väljakutsed, millega äh, oleme silmitsi Euroopa Liidus ja nõustun vägagi vajadusega äh, veelgi edasi liikuda sotsiaalse samba küsimustega, ma olen kindel, et järgmine komisjon tegeleb teemadega nagu miinimumpalk, ka sotsiaalne õiglus ja nii edasi. ja proua Garcia Perez samuti pakkus selle välja, aga Rumeenia eesistujal on olnud ka mitmeid edusamme äh, paljudes äh, olulistes õigusloome valdkondades ja see edu on tänu Rumeenia läbirääkijatele, diplomaatidele ja ministritele tahaksin ka tunnustada head koostööd, mis meil oli Rumeenia eesistujaga äh, kliimamuutuste valdkonnas õigusaktide vastuvõtmisel. rekordajaga on saavutatud väga palju. Rumeenia eesistumine algas tõesti väga olulisel üleminekuaastal, äh, kus äh, õigusloomeks jäänud aega oli väga vähe, aga see, mida te tegite, tegite väga professionaalselt. tahaksin ka teid tänada ja tuua välja, et teil õnnestus eesistumine, vaatamata sellele, et see oli teie esimene eesistumine äh,. iga uus liikmesriik saab sellest äh, kogemuse, saab luua häid kontakte teiste partneritega, Euroopa Liidu institutsioonidega. nii et äh, see oli samas ka investeering Euroopa Liidu tulevikku ja selle tulemusel ilmselt Rumeenia riigi ametnikud muutusid veelgi professionaalsemaks ja pädevamaks, nii et ilmselt äh, on selle eesistumise mõjud tunda ka teie riigi siseselt. nii et suur tänu ja tunnustus teile esimese eesistumise puhul. aitäh, asepresident Šefčovitš. nüüd uuesti peaminister Danchila într adevăr România a deținut suur tänu teile teie tänusõnade eest. Rumeenia tõesti sai eesistumise ohjad enda kätte ajal, mis oli väga väljakutsete rohke. väljakutseid oli isegi rohkem kui äh, kunagi varem, Brexit, Euroopa par-, parlamendi valimised ning äh, seetõttu pidime me esimese saja päeva jooksul eesistumise ülesannetega suures osas ühele poole saama. saja päevaga viisime me üheksakümmend, peaaegu sada toimikut eduka lõpuni ja meil on tõesti põhjust olla uhked ning tähistada. kogu meie rahvas võib, võib tähistada, võivad tähistada ja rõõmustada need, kes usuvad Rumeeniasse ning tahavad, et Rumeeniat esindataks väärikalt. me tahtsime saavutada nii mõndagi, aga ei ole kerge saavutada üksmeelt kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, kui riikidel on väga erinevad prioriteedid. me teame, et roteeruva eesistumise käigus peab eesistuja olema vahendajaks, lihtsustama üksmeelele jõudmist ja ma arvan, et seda me olemegi teinud ning meie soodustustegevus on olnud tulemusrikas. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis olen veendunud, et uus Euroopa Parlament, tehes koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, saavutab kokkuleppe ka selles küsimuses. Rumeenia aga on omalt poolt aidanud kaasa, astudes suure sammu edasi sellel teel me oleme teinud nii mõndagi ka ühtekuuluvuspoliitika ning põllumajanduspoliitika küsimustes. projektid jätkuvad. selleks, et projekt oleks tõhu-, tõhus, nagu me kõik seda soovime, on igal juhul vaja planeerida ka finantsvahendeid nagu kord ja kohus. ühtekuuluvuspoliitika puhul on selge, et me tahame ühtekuuluvust, me tahame ühtsust Euroopa Liidus ja ainult ühtekuuluvuse kaudu õnnestub meil saavutada märgatavat edu. olen veendunud, et me saavutame edu kiiremini üheskoos. seetõttu leian, et ühtekuuluvus on väga oluline, mitte ainult eesistujana, ma leian ma, et Euroopa Liidu institutsioonide tegevused peaksid alati lähtuma ühtekuuluvuse eesmärgiks. ja härra Tudorakki, vastaksin teile otse. meie eesistumist juhtis Rumeenia valitsus mitte ainult diplomaatiline teenistus, ministrid juhtusid meie kohtumisi ja koosolekuid, kõik tegid väga head koostööd me tegime seda Rumeenia jaoks, Rumeenia hüvanguks, mitte Rumeenia vastu. mõni, keegi just küsis minult hetk tagasi, et kas äh, ma arvan, et Rumeenia Euroopa Parlamendi saadikud on ühtsed ning on valmis ühtselt äh, kaitsma äh, Rumeenia kuvandit positiivset kuvandit. ma pean nüüd lahkuma siit pettununa. ärgem oma koduprobleeme toogem Euroopa Parlamenti, ärgem äh, laskem sellel määrida meie ilusat kuvandit. kõik on õnnitlenud siin Rumeeniat eesistuja rolli täitmise eest. võib-olla mõned leidsid, et oleksime võinud midagi paremini teha, kuid meie eesistumist ei ole kritiseeritud. väga paljud Euroopa Parlamendi äh, liikmed on aga kritiseerinud riiki. aga äh, teie tegite seda sellegipoolest äh, ja kui asepresident ütles, et Rumeenial on põhjust tähistada, on ta põhjust pidutseda ja kui asi puudutab äh, haridust ja tervishoidu, siis esitage plaane, esitage oma projekte, võib-olla te ei tea täpselt, Äh, mida on teinud Rumeenia eesistuja oma eesistumise ajal. ja eesistumise ajal riik ei pea ise tegutsema, riik peab äh, olema äh, vahendajaks, soodustajaks ja seda me tegimegi, see oli väga tähtis projekt minu koduriigi jaoks, see oli oluline kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks. ja mina tahaksin, et see, selles küsimuses valitseks üksmeel. me tahtsime ka, et meie eesistumine soodustaks alati üksmeelt. me saavutasime üksmeele nõukogu komisjoni ja väga paljude Euroopa Parlamendi liikmetega ning Euroopa Parlamendi presidendiga. ning me kõik mõistsime, et Euroopa Liit on jõudnud murdepunkti. ja kui me ei tegutse ühtselt, siis Euroopa projekt ei ole edukas me peame tegema ko koostööd õlg õla kõrval selleks, et see oleks edukas. ja ma loodan, et see on meie juhtmõtteks ka tulevikus. rahval ei ole vaja skandaale. rahval on vaja midagi, mis aitaks nende igapäevaelu paremaks muuta. Neil on vaja poliitikat, mis oleks nende lähedane. härra Lamberts on paraku lahkunud, ütleksin, et ma arvan, et Rumeenia on tõesti ära teeninud kiituse, kui asi puudutab tähtsaid teemasid, siis äh, Greco on teema, millega tegeleme põhjalikult. Belgia kuulub sellesse äh, koostöösse ja meil, meie Belgia peab äh, viisteist soovitust rakendama mis puudutab äh, kohtuid, siis me tahame kohtuvõimu sõltumatust. tahame seda rakendada. tahaksin tänada kõiki, kes usaldasid meid. ja usaldasid mitte ainult äh, Rumeenia valitsust, eksperte, diplomaate tahaksin tänada kõiki neid, kes uskusid Rumeeniasse kui riiki, kes esimest korda sai äh, Euroopa Liidu eesistumise ohjad enda kätte. see oli meie esimene eksam selles küsimuses. ja nagu paljud teisedki, leian ka mina, et saime sellega suurepäraselt hakkama. tahaksin tänada teid teie osaluse eest, teie toetuse eest, teie koostöö eest, soovin edu Euroopa Parlamendile, selle uuele koosseisule ning usun, et Euroopa Parlamendis, mis on oluline foorum, kus ka mina üheksa aastat edukalt tegutsesin, olete teie edukad, sellepärast et teie edust sõltub kogu Euroopa projekti edu. suur tänu ja sellega oleme selle aruteluga ühele poole jõudnud, suur tänu kõikidele kõnelejatele, suur tänu asepresident Sefkovitš, suur tänu peaminister Tantšila, suur tänu kõikidele ministritele ja nende töötajatele, kes on meiega täna siin liitunud, aitäh teile tehtud hea töö eest ja homme algab uus eesistumine äh, ja selle tutvustamine ja nüüd peatub, peatame istungi kuni kella kuueni õhtul.